tere pärastlõunat, kallid kolleegid. meie istungjärk, mis kuueteistkümnendal katkes, alustab jälle, palun võtke kohad sisse. tänan. tänan, kolleegid. Colleagues, we are about to kallid kolleegid, me alustame tööga, palun võtke kohad sisse ja lõpetage jutud. informeerin teile, et kuueteistkümnendal novembril vastu võetud äh, istungi protokoll on olemas.